Ehm, nii minu kodumaa kui parlamendi, ehm, parlamendi liikmed pidevalt rikuvad minu õigust sõnavabadusele e, e, ja kiusavad mind taga. eilse istungi protokollid on laiali jaotatud, kui ehm, ei ole vastuväiteid, siis me kuulutame selle kinnitatuks. nüüd lähme hääletus, hakkame hääletama, kõigepealt hääletame härra Laineni raportit, mis äh, puudutab äh, loomade tervishoiu ja tervisekaitse nõudeid ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud viiesaja kolmekümne kolme poolthäälega. järgmisena, järgmisena. järgmisena lähme. kas kõik on valmis hääletama nüüd? kas kõik on valmis hääletama, jah? ja nüüd lähme proua Matera raporti juurde mis puudutab globaliseerima, globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmist ja Leedu mööblitootmist. nimeline hääletus, hääletus on alanud. see üle, peab saavutama kvalifitseeritud häälteenamuse hääle, hääletamine on alanud. ja hääletus on lõppenud. vastu võetud viissada viiskümmend kaheksa poolthäält. järgmine raport, samuti proua Materalt, mis puudutab Euroopa eh, globaliseerimisega kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmist eh, Leedu rõivatööstust ning vastus tuleb see võtta global-, võtta kvalifitseeritud häälte enamusega, hääletus on alanud. Se cierra votación ja hääletus on lõppenud. viissada kuuskümmend kaks poolthäält. järgmisena hääletame lihtsustatud menetluse korral härra Kiigoldi raportit euroala ja riikide rahandust käsitleva kahe tuhande üheksanda aasta aruande kohta. kes on poolt? kes on vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd jääne, hääletame proua Bowlesi raportid Euroopa Keskpanga asepresidendi ametisse nimetamise kohta. ja muudatusettepanekuid ei ole, hääletame salajaselt vastavalt artiklile sada kuuskümmend üheksa. niisiis, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud neljasaja kaheksakümne kaheksa poolthäälega. nüüd järgmine raport, proua Ayala raport Milen Martini eh, nimetamise kohta kontrollikoja liikmeks. sõna on proua Ayala. Señora Ayala proua Ayala. no senor president. tänan, härra president, ma loobun sõnavõtuõigusest, et äh, hääletust kiirendada. siis paneme hääletusele proua Ayala raporti, Milen Martin Zvikli kontrollikoja liikmeks nimetamise kohta. hääletus on salajane, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud viiesaja neljakümne üheksa poolthäälega. järgmine ametisse nimetamine. Eh, see on siis Rasa Budbergite kontrollikoja liikmeks nimetamine, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ning vastu võetud viiesaja neljakümne viie poolthäälega. nüüd järgmisena Kersti Kaljulaiu nimetamine kontrollikoja liikmeks. salajane hääletus, hääletus on alanud. Monsieur. Oui, oui, oui hääletus on lõppenud ning vastu võetud viiesaja kuuekümne ühe poolthäälega. järgmisena, järgmisena Igor Ludborši nimetamine kontrolliga liikmeks, salajane hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud ja vastu võetud viiesaja viiekümne seitsme poolthäälega. järgmisena härra Šavoš Fasakase, Fasakase nimetamist kontrollikoja liikmeks. salajane hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud no,. ja vastu võetud kolmesaja neljakümne kaheksa poolthäälega. järgmisena härra Ladislav Balko nimetamist kontrollikoja liikmeks. salajane hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud viiesaja viiekümne kuue poolthäälega. järgmisena Luis Galea nimetamine kontrollikoja liikmeks, salajane hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ning äh, vastu võetud viiesaja viiekümne kolme poolthäälega. järgmisena Augustin Kubiki nimetamist kontrollikoja liikmeks. salajane hääletus, hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. vastu võetud viiesaja kuuekümne kaheksa poolthäälega järgmisena Jan Kinsti nimetamine kontrollikoja liikmeks. salajane hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud viiesaja viiekümne kaheksa poolthäälega. järgmisena Eoin Oshia nimetamist kontrollikoja liikmeks, salajane hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud viiesaja seitsmekümne kolme poolthäälega. soovime õnne uutele kontrollikoja liikmetele. soovime neile kõike head ja palju edu nende uues töös ja nüüd härra Lambsdorfi raport soovituse kohta nõukogule ÜRO Peaassamblee kuuekümne viiendaks istungjärguks. kuna ei ole vastulauseid esitatud, siis soovitus on vastu võetud. järgmisena neli resolutsiooni ettepanekut Euroopa teise romide teemalise tippkohtumise kohta ning seitse fraktsiooni esitas ühise resolutsiooni ettepaneku. härra Lambert, proua Lambert, vabandust, saab sõna suulise muudatusettepaneku esitamiseks. Um, ma teeksin suulise muudatusettepaneku, mis äh, paneks paika uue lõike seitse A. ma olen aru saanud, et fraktsioonid, äh, kes esitasid selle resolutsiooni ettepaneku, toetavad seda muudatust ja see äh, muudab siis äh, lõiget seitse A, kus kutsutakse üles veel kord Euroopa Komisjoni töötama välja Euroopa kõigehõlmav strateegia rom-, romide kaasamiseks, mis oleks instrument võitlemaks sotsiaalse tõrjutuse ja diskrimineerimise vastu romide puhul Euroopas. suur tänu, proua Lambert, kas keegi on proua Lamberti muudatusettepaneku vastu? ei ole. siis hakkame hääletama, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. proua Ernst teeb et suulise muudatusettepaneku, muudatusettepanekule üks, teil on sõna jah, suur tänu, meie soovime teha kahte muudatusettepanekut, nimelt tegemist on muudatusettepanekuga muudatusettepaneku kohta. me soovime, et välja võetakse sõnad the council and ehk nõukogu ja ja et edasi jääks niimoodi. On the member states to refrain from forced repatriation of minorities if they face home homelessness and discrimination in the areas of education, social protection and employment once they have been forcibly returned suur tänu. kas keegi on selle muudatusettepaneku vastu? üle neljakümne on vastu, sellega seoses ei, me ei saa hääletusele võtta seda. ning me lähme muudatusettepaneku üks juurde, poolt ja vastu, erapooletud, tagasi lükatud. härra Svoboda soovib esitada suulise muudatusettepaneku lõikele kaheksateist. härra Svoboda. suur tänu, härra president me lükkasime eelmise muudatusettepaneku tagasi, sellepärast et selle sõnastus on väga teravkeelne. kuid meil on probleeme mõndade riikidega, kus romid saadetakse riigist välja ilma, et äh, oleks tagatud see, et uues elukohas on neil võimalik inimlikel tingimustel elada. meie sõnastus on tagasihoidlikum, me tegime seda sellepärast, et me nägime, et viisasüsteemi lihtsustamist kuritarvitatakse asüülitaotluste esitamisel ja meie tekst oleks siis järgmine, nimelt et äh, Lääne-Balkani riigid, kus nad võivad äh, jääda kodutuks või kus neid võidaks diskrimineerida. E, ja ma loodan, et need kolleegid, kes eelmise ettepaneku vastu olid, on selle ettepaneku poolt, sest selle sõnastus on palju pehmem kas keegi on selle vastu? ei ole, siis hääletame, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd hääletame kogu resolutsiooni, nimeline hääletus ja hääletus on alanud. Se cierra votación hääletus on lõppenud. ja vastu võetud viiesaja seitsmekümne kahe poolthäälega. ja nüüd hääletame resolutsiooni ettepanekut libe komisjonilt seoses Schengeni piirieeskirjade välismerepiiri valvega ning härra Cashman palus sõna, teil on sõna kolmeks minutiks Um, suur tänu, president! ma tahaksin kojale lihtsalt teada anda, et mina olin algne raportöör Frontexi puhulgi ja ma soovitaksin äh, see äh, õigusakt vastu võtta, sest meil on tarvis eba, erakorralisi meetmeid äh, päästetööks merel, eriti Lõuna-Vahemere piirkonnas meie komisjon ei toetanud minu ettepanekut ja seetõttu ma võtan oma nimesid raportilt tagasi. ja ma äh, soovitan kojale see õigusakt äh, tagasi lükata, mille üle me hääletasime, meil on tarvis äh, kolmesaja kuuekümne üheksat häält selle vastuvõt-, võtmiseks, aga ma soovitan kojal see tagasi lükata, suur tänu. tänan ja sõna saab proua volinik Malmström. suur tänu, president, auväärsed saadikud Teie ees on otsuse projekt, mis äh, täiendab Schengeni piirikoodi ja on seotud Frontexi tegevusega merel. tegemist on vajaliku otsusega ja see võimaldab liikmesriikidel ja Frontexil valvata meie merepiire paremini. nagu te teate, äh, laevade arv äh, praegusel aastaajal suureneb üsna kiiresti Vahemerel siin on kirja pandud äh, mitmed olulised põhimõtted ja selgitused, millele, mida peavad silmas pidama piirivalvurid. nagu näiteks see, et haavatavaid inimesi ja üksinda olevaid alaealisi tuleb eriti hästi kohelda. me aitame selle otsusega kaasa päästa häda, merehädas olevaid inimesi. paljud siin kojas on kutsunud üles nende meetmete paikapanemiseks ja nüüd oleme me jõudnud sellele väga lähedale. muutused, mille me ette paneme, vähendavad inimohvrite arvu Vahemerel ja muudavad ka meie piirivalve merel tõhusamaks. selle otsuse projekt, see otsuse projekt on väga pikkade arutelude tulemus liikmesriikide ekspertide, rahvusvaheliste organisatsioonide ja ÜRO põgenikevolinike vahel me üritame paika panna korraliku seire äh, raamistikku, sest siia tegevusse on kaasatud ka tõsised Euroopa rahad. komisjon on valinud õige, õiguslikuks aluseks artikli kaksteist, sest me räägime siin piirivalvest, mitte piirikontrollist mida, nagu väidab Euroopa Parlamendi õiguslik äh, arvamus. komisjon on uurinud ka äh, alternatiivseid tehnilisi lahendeid, mis läbi saaks äh, mitte uuesti avada sisulisi arutelusid, vaid aru, paika panna lihtsalt tehnilised meetmed Äh, ja juba selleks suveks. kahjuks me alternatiive poleks, pole leidnud ja seetõttu ma sooviksin, auväärsed saadikud, et ei lükkaks tagasi neid kauaoodatud uusi reegleid. tänan, proua volinik. härra Bussutil, härra Bussutil, üks, üks moment, üks moment, üks hetk. me ei saa alustada arutelu selles osas teil on sõna, me ei hakka arutelu pidama selles osas. härra president, kaks kõnelejat pöördusid koju, koja poole, et see resolutsioon lükataks tagasi, aga keegi ei ole sõna saanud selle resolutsiooni poolt. seetõttu oleks õiglane, et saaks sõna ka keegi, kes äh, soovi, soovitab kojal see resolutsioon vastu võtta. kui tohib, ma räägin ainult ühe minuti põhjus, miks libe komisjon lükkas need reeglid tagasi ja esitas selle resolutsiooni, on väga lihtne. meie õigusteenistus ütles mitte ainult üks, vaid kaks korda, et komisjon on ületanud oma pädevusi nende reeglitega välja tulemisel ja seetõttu lükkame me need tagasi. me ilmselgelt soovime neid reegleid, mina ise olen pärit riigist, mis soovib selliseid reegleid, aga me ei soovi, et komisjon ületaks oma pädevusi ja seetõttu peaksime me toetama seda resolutsiooni. ja nüüd? no, señor Cashman, no. Señor Cashman, no vamos a abrir un debate, ya lo he dicho. me ei alusta arutelu, härra Cashman, ma ütlesin teile seda Vamos a ver, señor Cashman, no vamos a abrir un debate. Eh, ei alusta arutelu sellel teemal. kui teil on protseduuriline küsimus ja parem olgu see protseduuriline küsimus. härra presimees, e, president, mida kauem me arutame seda asja, seda kauem meil siin läheb aga lihtsalt ma selgitan, kui te hääletate selle resolutsiooni vastu, siis te toetate neid meetmeid, mis äh, tõhustavad meie tegevust meredel kui te olete resolutsiooni poolt, olete te nende meetmete vastu. lihtsalt selgitus. kes on vastu? vastu võetud. kontrollime elektrooniliselt ja hääletus on alanud. 300 hääletus on lõppenud. kvalifitseeritud häälteenamust ei saavutatud, mistõttu see on tagasi lükatud. ja nüüd hääletame proua eel- eh, Els-, proua Elžbieta raporteid kahe tuhande üheteistkümnenda aasta prioriteetide kohta. muudatusettepanek kakskümmend üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud viiesaja neljakümne üheksa poolthäälega. muudatusettepanek kaheksa, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, tagasi lükatud. Eh, langeb ära muudatusettepanek kolm. Eh, nii. nii. Ah, niisiis, me hääletame nüüd muudatusettepanekut kolm ja me hääletame seda kahes osas. ja see on nimeline hääletus, esimene osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud viiesaja viiekümne kuue poolthäälega. nüüd teine osa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. teine osa on tagasi lükatud kolmesaja seitsmekümne ühe vastuhäälega. nüüd muudatusettepanek kakskümmend kaks, kes on poolt? kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd muudatusettepanek üheksa, kes on poolt ja vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek kümme, kes on poolt, ja vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd muudatusettepanek kakskümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek neli, nimeline hääletus, hääletus on alanud. Se cierra votación. Queda aprobado vastu võetud viiesaja viiekümne kaheksa poolthäälega, nüüd muudatusettepanek üksteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd muudatusettepanek viis, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud kolmesaja viiekümne nelja vastuhäälega. nüüd muudatusettepanek neliteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuusteist, kes on poolt ja vastu, erapooletud, tagasi lükatud nüüd muudatusettepanek kuus, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ning vastu võetud viiesaja seitsmekümne kaheksa poolthäälega. muudatusettepanek seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime tulemust elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmesaja kaheksakümne kolme poolthäälega. nüüd muudatusettepanek kakskümmend viis kes on poolt ja vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd üheksateist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd kakskümmend seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõik. kontrollime muudatusettepanekut üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ning vastu võetud kolmesaja seitsmekümne nelja poolthäälega. nüüd lõige kuuskümmend seitse kahes osas, esimene osa, kes on poolt? kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd resolutsiooni ettepanek muudetud kujul, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud viiesaja viiekümne kaheksa poolthäälega. ja kallid kolleegid, mul on rõõm teile teatada, et meid külastavad parlamentidevaheliste kohtumiste raames Tuneesias, Tuneesia parlamendi liikmed külastavad meid, neid juhib äh, härra Salah Tavarki, kes on po inimõiguste, äh, poliitiliste küsimuste ning välisküsimuste komisjoni liige äh, Tuneesia parlamendis. tervitame südamest härra Tavarkit ja tema delegatsiooni liikmeid. sooviksin rõhutada, kui oluline on meie jaoks see visiit see on esimene külastus meile viimase viie aasta jooksul. Euroopa Parlament jälgib suure huviga poliitilisi ja majanduslikke sündmusi Tuneesias, sest Euroopa Liit on Tuneesia suurim kaubanduspartner. et suhted et meie Magrebi eh, delegatsiooni liikmetega aitavad meil luua Äh, institutsionaalse raamistiku poliitilise dialoogi läbiviimiseks äh, küsim-, sellistes küsimustes nagu arenguküsimused, demokraatia ja õigusriik. soovime teile meeldivat siinviibimist ning viljakat, viljakaid kohtumisi. nüüd me hääletame proua Trüüpeli raportit eelarvesuuniste kohta kahe tuhande üheteistkümneks aastaks. muudatusettepanek üks, kes on poolt, kes on vastu? erapooletu, tagasi lükatud. ka-, muudatusettepanek kaks, kahes osas, esimene osa, kes on poolt? ja kes on vastu? erapooletud, tagasi lükatud. teine osa, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, tagasi lükatud. nüüd muudatusettepanek kolm, kes on poolt? vastu, erapooletud tagasi lükatud. muudatusettepanek neli, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, tagasi lükatud. ning hääletame resolutsiooni ettepanekut muudetud kujul. kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd hääletame härra Scotta raportit põllumajandustoodete kvaliteedipoliitika kohta ning siin on üks parandus, mis puudutab kõiki, kõiki tekste kõikides keeltes. nimeline hääletus, muudatusettepaneku kaks. vast-, tagasi lükatud neljasaja üheteist vastuhäälega muudatusettepanek kolm äh,, nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud kolmesaja kuuekümne nelja poolthäälega. nüüd muudatusettepanek viis, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud neljasaja kolmekümne seitsme poolthäälega. neljas langeb ära, muudatusettepanek neli langeb ära ja järgmisena muudatusettepanek üks, nimeline hääletus, hääletus on alanud ja hääletus on lõppenud ning tagasi lükatud kolmesaja kümne vastuhäälega. nüüd hääletame resolutsiooni muudetud kujul. kes on poolt ja kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd härra Guerrero raporti juurde, mis puudutab ülemaailmse finants- ja majanduskriisi mõju arengumaadele ja arengukoostööle ning härra Guerrero'l on sõna. suur tänu teile suur tänu kõigile neile, kes on aidanud seda raportit koostada ja ma sooviksin lihtsalt öelda, et kui me jõuame lõiguni kolmkümmend üks, siis selle kohta on esitatud suuline muudatusettepanekud, mis vastavalt eh, kokkuleppele loen seda inglise keeles ette teises osas. Considers it appropriate therefore to explore seetõttu tuleks eh, uurida, kas oleks võimalik kokkuleppele jõuda krediitorriikidega, eh, vähendamaks või tühistamaks võlgu arengumaadele mis aitaks tugevdada nende eelarvepoliitikat, seeläbi leevendades kriisi mõjusid. toetame jõupingutusi äh, leidmaks viise kuidagi võlakoormat vähendada. jah, äh, olgu kuidas on, härra Guerrero, kui meid ei ole just halvasti inf-, informeeritud, see suuline muudatusettepanek puudutab lõiku äh, kolmkümmend neli, mitte kolmkümmend üks jah, teist osa, kolmekümne neljanda lõigu teist osa. nii, nüüd on asi selge. kas äh, kellelgi on selle suulise muudatusettepaneku vastu midagi? ei ole? siis sellisel juhul, kui me hääletame äh, seda lõiku, siis hääletame seda koos äh, härra Guerrero muudatusettepanekuga, nii lõige seitse kahes osas nimeline hääletus äh, me hääletame kahes osas lõike seitse, kes on poolt? kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, teine osa on nimeline, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmesaja kaheksakümne poolthäälega nüüd lõige kakskümmend kaks ja härra Göransil on suuline muudatusettepanek, härra Görans oui,. tänan, kasutasime eh, ära seda, et me ne, eh, ne, eh, oleme tuttavad selle muudatusettepanekuga, see puudutab globaalset haldusküsimust ja G kahtekümmend praegusel hetkel ei äh, ole G20-s esitatud vähem arenenud riikidest kedagi ning äh, suuteline muudatusettepanek äh, üritab seda nagu, seda tühikut täita ning selline muudatusettepanek peaks sellele nõudmisele ka vastama. kas kellelgi on midagi selle kujundisi muudatusettepaneku vastu? nii, lõige kakskümmend kaks koos suulise muudatusettepanekuga härra Kõrentsilt, kes on poolt? ja vastu? erapooletud minu meelest ta lükati tagasi, aga kontrollime selle üle eh, elektrooniliselt, hääletus on alanud. Se están marchando, ¿eh? ¿Has visto cómo se van? Acción. Queda aprobado. Vastu võetud kahesaja kaheksakümne kahe poolthäälega ja nüüd lõige kakskümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd lõige kolmkümmend üks kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud esimese osa kohta hääletus on lõppenud. vastu võetud kaheksasaja kaheksakümne seitsme poolt häälega. nüüd teine osa. kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime ka seda elektrooniliselt, et ei tekiks probleeme, hääletus on alanud ja hääletus on lõppenud. teine osa võeti vastu kaheksasaja kaheksakümne, kahesaja kaheksakümne üheksa poolthäälega. nüüd hääletame lõiget kolmkümmend neli koos suulise muudatusettepanekuga, mille esitas härra Guerrero. jah, härra kombendiit. Te Eh, palusid, et ma aplodeeriks eh, Tuneesia delegatsioonile, kas ma võiks palusada Tuneesia dele-, eh, delegatsiooni, et vabastataks Taubin Degrit, kes on inimõiguste eest võitleja. ma ei palus eraldi, sest te juba ise palusite. ja nüüd lõige kolmkümmend neli koos härra Kärri muudatusettepanekuga kahes osas. esimene osa, kes on poolt? kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd teine osa, kes on poolt? kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd hääletame. hea küll, hea küll, kontrollime siis järgi. kontrollime teist osa lõikest kolmkümmend neli, hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmesaja neljakümne viie poolthäälega. nüüd lõige kolmkümmend kuus kahes osas, esimene osa, kes on poolt? kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, kontrollime teist osa. hääletus on alanud hääletus on lõppenud, teine osa on vastu võetud kahesaja üheksakümne nelja poolthäälega. nüüd lõige nelikümmend viis, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. nüüd lõige viiskümmend üks, kes on poolt? kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd lõige viiskümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd hääletame resolutsiooni muudetud kujul, kes on poolt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, mulle tundub, et see on tagasi lükatud, kontrollime järele, hääletus on alanud. Parecía rechazado, ¿no? hääletus on lõppenud ning ettepanek on vastu võetud kahesaja kaheksakümne kolme poolthäälega. ja nüüd hääletame äh, härra Šikluna raportit. jah, härra Suva härra president, kodukorra kohta. mul on väga hea meel, et hääletustulemus oli selline, nagu ta oli, aga tegemist oli omaalgatusliku raportiga, kus me leppisime kokku teistsuguses menetluses nüüd lubati, et omaalgatuslike raportite puhul me saame eraldi hääletada, kuid seda tuleks selgitada. sellepärast, et muidu hakkame me kõik omaalgatuslikke raporteid eraldi hääletama. kas te saaksite põhiseaduskomisjoni paluda, et nad selles osas äh, selgitaksid, äh, kuidas need asjad käivad, sellepärast et praegusel hetkel äh, kehtiv tõlgendus rikub ära kogu reformi härra Svoboda. seda võib teha küll, võib paluda osade kaupa hääletust vastavalt mm, menetlusele, mida on taotlenud fraktsioonid ise. no kõike on võimalik muidugi tulevikus üle vaadata, praegusel hetkel on see igal juhul nii. ning nüüd hääletame härra Šikluna raportit Euroopa Keskpanga aastaaruande kohta kahe tuhande kaheksandast aastast ning hääletame kohe ettepanekut, resolutsiooni ettepanekut, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sellega oleme me hääletuse lõpetanud. nõukogult on saadud, saime e, ühisseisukohti esimese lugemise kohta, mille pealkirjad e, kantakse tänase istungi protokolli parlamendil on kolm kuud aega reageerida alates homsest. selle istungi protokoll kinnitatakse parlamendi poolt järgmise osaistungjärgu, järgmisel osaistungjärgul ning resolutsioon e-, edastame vastutavatele instantsidele ning nüüd hääletusselgitused